jätkame istungiga ning eilse päeva protokoll on teile välja jaotatud ja ma tahaksin teada, kas teil on selle kohta märkusi. tundub, et ei ole. et seega siis on protokoll heaks kiidetud